meie lapsed saavad teada, mis juhtub kümne, viieteist, kahekümne aasta pärast, aga ma loodan, et sellel kriisi ajal läheb meil ikkagi kõigil päris hästi. hästi, aga nüüd läheme küll hääletama, ütleb proua president, meil on üle tunni hääletusi, sellepärast keskendugem. elektrooniline hääletus Neid on võimalik taotleda otse loomulikult, kuid ma palun, äh, tõstke korralikult käsi tahan teile teada anda, et esimeste konverents otsustas, et täna ei ole võimalik teha hääletuse selgitusi. hääletusi selgitusi võib teha homme. Alfonsi raport, nimeline hääletus. Prego, se vuole intervenire raportöör soovib sõna saada. on nii? kolleegi per- kallid kolleegid, no palun, kallid kolleegid, tal on õigus sõna võtta. Lähme kiiresti edasi, muidu tuleb meil kaks tundi hääletada probleem de micro, madame okay.. mul on probleem mikrofoniga. jah, aitäh. väga kiirelt kultuuriline mitmekesisus, mis on selle raporti teemaks, on äh, oluliseks osaks Euroopa ülesehitusest, mida kinnitab üle ka Lissaboni lepe, kus on kirjas, et äh, Euroopa Liit peab tagama liikmesriikide kultuuride õitsingu ja arvestades äh, regioonide ja riikide mitmekesisusega. me peame võitlema ohu vastu, mis ähvardab äh, mitmeid äh, Euroopa äh, keeli, need võivad kaduma minna. tegemist on Euroopa pärandiga, mis läheb kaduma, kui mõni keel välja sureb. seega me peame Äh, tegutsema, siiani on liiga kaua seda küsimust eiratud. siin äh, räägi-, äh, raportis räägitakse erinevatest aspektidest, kultuurikomisjonis saavutasime ühehäälsuse, loodan kõikide kolleegide toetusele ja et te toetate raportit ja seeläbi saab Euroopa uue dünaamikaga algust teha ning äh, kaitsta, abistada tuhandeid, äh, miljoneid eurooplasi, kes äh, omavad niivõrd olulist pärandit, saavad sellega seetõttu siis edastada järgnevatele põlvkondadele, aitäh! suur tänu, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud Kroote, Mattias Kroote raport. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks Lavia raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine Lavia raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lavia ja Vooni raport, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. Fernandese raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lavia raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. palun tõesti keskenduge, sest tegemist on väga keerulise hääletusega. järgmiseks Lepage raport. meil on viiskümmend muudatusettepanekut Keskkonnakomisjonist, palun. Thank you, thank you, thank you, madam chair um.... tänan, proua president hoiatus äh, seoses hääletusnimekirjaga Rahvaparteilt. muudatusettepanek kuuskümmend, muudatusettepanek kuuskümmend on ette nähtud osade kaupa hääletus. esimene osa, mis on nimeline hääletus, on võtmetähtsusega hääletus teine osa, mis on samuti nimeline hääletus, peaks samuti olema võtmetähtsusega hääletus, kuid teie hääletusnimekirjas on see jäänud märkimata. teine osa peaks samuti olema võtmehääletus ja ma viitan muudatusettepaneku kuuskümmend teisele osale, tänan proua president. Allora votiamo in blocco cinquanta emendamenti suur tänu, hääletame plokis viiekümne muudatusettepaneku üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist muudatusettepanekut tööstuskomisjonilt poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis. soovite kontrollida? kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. täiesti selgelt tagasi lükatud, aga kui soovite, kontrollime. palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, nelikümmend neli kontrollime, jah hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, kontrollime. nelikümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on alanud voto chiuso. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud teine osa poolt. kontrollime esimest osa. hääletus on lõppenud vastu võetud, aga tõesti, palun andke käega paremini märku. teine osapoolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kümme poolt vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. tagasi lükatud kahe häälega. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu kontrollime. sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu sada nelikümmend soovite kontrollida, hästi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üks järgmiseks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu. palun andke käega paremini märku, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. Kiusa. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada nelikümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend kolmes osas, esimene osa, kes on poolt. Ah, vabandust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud teine osa, hääletus on alanud jällegi. hääletus on lõppenud. vastu võetud oli ainult kaks osa, mitte kolm, vabandan. sada kaheksakümmend kaheksa langeb ära. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kontrollime, sest ei anna käega korralikult märku. sada nelikümmend seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kolm kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime kolmandat osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu. seda tuleb kontrollida. hääletus on alanud. kas hääletus on lõppenud? vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend kaks kolmes osas, nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse langeb ära, sada seitsekümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada seitsekümmend kaheksa langeb ära, kaheksakümmend üks langeb ära, sada viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kaheksakümmend kaks langeb ära. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm kontrollime sada kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kahekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend neli poolt, vastu, er-, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kas te saate käed kõrgemale tõsta, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kuuskümmend üheksa kuni sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada seitse kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime kolmandat osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud sada seitsekümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa, hääletus on alanud, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaksteist, sada üksteist, kontrollime hääletus on alanud. hääletus on suletud. heaks kiidetud. sada kaksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kolmteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada neliteist, nimeline hääletus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada viisteist, nimeline hääletus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada kuusteist inimene hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks langeb ära, sada seitseteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kaheksateist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada üheksateistkümnene hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada kaheksakümmend kuus, tegemist on äh, raportööri muudatusettepanekuga, palun. raportöör, palun. Régis.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 E eh, kas te võiksite käe püsti tõsta? Eh, okei okay.. aitäh, suurepärane, tehnika toimib. ma teen suulise muudatusettepaneku ja teen ettepaneku väikese tee ära kustutada lisast üheksa, mis puudutab eh, teatud aineid, välja arvatud eh, mõningad teised ained ning need on arvatud eh, osasse A üheksandas lisas, see on väga tehniline, aga eesmärgiks on see, et need ained jääksid siis kütuste hulka. ma loodan, et see muudatus on selge kui keegi selle vastu ei ole, siis hääletame koos äh, muudatuse ettepanekuga sada kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud. uuesti poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada kaheksakümmend on tagasi võetud, sada kakskümmend üks ja sada kuuskümmend seitse langevad ära, nüüd põhjendus punkt üks. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatus kuus, ei, ütleb äh, president. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt. kontrollime saja kahekümne neljandat hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolme häälega. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kakskümmend seitse langeb ära, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt kas tahate kontrollida saja kahekümne kaheksandat? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu ja erapooletud. kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime saja kolmekümnendat hääletus on lõppenud. tag-, tagasi lükatud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis langeb ära, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kui tahate kontrollida, siis kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, kontrollime. sada kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksateist langeb ära, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kaks osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa langeb ära, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu. kontrollime hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud sellega. tagasi lükatud, sellepärast et sada kolmkümmend, kolmsada kolmkümmend üheksa, kolmsada kolmkümmend üheksa, need tagasi lükatud. ja nüüd siis komisjoni ettepanek koos muudatusettepanekutega on mul nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. La relatrice vuole di nuovo prendere la parola. Pre- ja raportöör palub veel sõna, palun. Thank you. aitäh. lugupeetud president, ma tahaksin teha ettepaneku lükata edasi õigusloomse resolutsiooni ettepanek vastavalt äh, viiskümmend seitse kahele ning anda mulle läbirääkimisteks mandaat. palun frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen! wir haben hier so proua president kallid kolleegid tegemist on nii vastuolulise raportiga ja minu fraktsioon soovib ilmtingimata teist lugemist ja sellepärast ma soovitan mitte selle seda ettepanekut toetada. hästi hääletame siis äh, raportööri ettepanekut kes toetab seda kes on selle vastu kes on erapooletud kontrollime olgugi, et tundub, et see on tagasi lükatud. Vodo. hääletus on alanud. ei ole veel, nüüd on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. Quindi niisiis panen hääletusele resolutsiooni eelnõu, nimeline hääletus. hääletus on alanud. La votazione. hääletus on lõppenud approvato. Heaks kiidetud. No, non c'è niente. Bene, votazione Lövin. Possiamo proseguire con un po' di silenzio. Sei emendamenti della Commissione. Lövini raportööre, keskkonnakomisjon, kes on äh, poolt. tõstke käed, kes on vastu, kes on erapooletud. heaks kiidetud Possiamo continuare, per favore, con un po' di silenzio. kas me saame palun jätkata? muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus lõppes vastu võetud. palun tõstke käsi. vastasel juhul meil läheb väga palju aega hääletusel. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kontrollime, hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, pigem üksteist. soovite kontrollida üheksandat? hääletame, hääletus lõppes. vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, soovite üheteistkümnenda kontrollida, palun. hääletus algab, hääletus lõppes. vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt soolise muudatusettepanekuga raportöörilt. suur tänu, äh, proua president. ma tahaksin teha ettepaneku muuta kuupäeva selles artiklis kolmekümne esimese oktoobri asemel soovime me tähtajaks kolmkümmend üks detsember kaks tuhat kolmteist, kuna me oleme juba jõudnud septembri kuusse ja komisjonil jääb väga vähe aega uue hindamise läbiviimiseks. ma näen, et vastuväiteid pole, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. soovite kontrollida, muudatusettepanek neliteist, hääletus algab, hääletus lõppes. vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. soovite kontrollida, palun, muudatusettepanek üheksateist, hääletus lõppes, tagasi lükatud komisjoni ettepanek tervikuna muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sajatasandliku resolutsiooni eelnõu nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud järgmisena proole Gripi eh, raport, esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks eh, langeb ära ja nüüd jõuame nimelise hääletuse juurde. hääletame eh, muudatusettepanek, ettepanekut tervikuna muudetud kujul, hääletus algab, hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus, seadusandliku resolutsiooni eelnõu hääletus, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud. Scotta raport, plokk üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks langeb ära komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seadusandliku resolutsiooni eelnõu nimeline hääletus, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud. Äh, Groote raport. raportöör on palunud sõna. Äh, suur tänu, proua president, lugupeetud kolleegid, ma ei taha lõunapausile minekut äh, pikemaks venitada, aga meil on siin viis hommikusöögi direktiivi, mille üle tuleb hääletada. ja siin on parlament nõukoguga jõudnud kokkuleppele ja me oleme kokku leppinud, et muudetud tekstid avaldatakse, kuid siiamaani pole meile esitatud komisjoni teatist. me oleme saanud mitteametliku teatise selle kohta, et ühe kuu jooksul muudetud tekstid avaldatakse. mõndade kolleegide jaoks oli see tähtis ja sellepärast ütlen seda veel kord ning nüüd võime võime asuda hääletama. esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks langeb ära. hääletame eh, ettepanekut poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus seadusandliku resolutsiooni eelnõu üle hääletus algab, hääletus lõppes vastu võetud. järgmisena Zanoni raport. härra Hontis on palunud sõna. suur tänu, president ja kolleegid esimeste koosolekul tegime selles konkreetses punktis ettepaneku arutada seda, sest see on äärmiselt oluline. ma olen koostanud petitsioonikomisjoni nimel arvamuse, kaheksakümmend viis protsenti petitsioonikomisjoni liikmetest osales selle küsimuse arutelul. seega negatiivne vastukaja Äh, vabandust, äh, riiklike projektide negatiivne mõju keskkonna, keskkonnamõju on äärmiselt tõsine küsimus. kahjuks see punkt veidi sisse läbi viimata vajalikke arutelusid, seega kolleeg, mul on ettepanek, kui me tõesti soovime arutelu, siis me peaksime ära kuulama ka komisjoni arvamuse. et ka parlament saaks selles küsimuses vastutustundlikke otsuseid langetada, me saame äh, et nii selle direktiiviga äh, avaldatakse survet selleks, et arutada seda küsimust ka oktoobri täiskogul, meil toimub ka hääletus. seetõttu on äärmiselt oluline, et toimuks sisuline arutelu selles punktis. seega te soovite selle edasi lükata oktoobri esimese täiskogule. meil on vaja nüüd kedagi, kes seda toestaks ja kes selleks vastu oleks. kas on selliseid, vastasel juhul me hääletame seda. ei ole kedagi, kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Gabrieli hääletus, äh, nimeline hääletus, hääletus algab, hääletus lõppes. vastu võetud. veel üks Gabrieli raport, nimeline hääletus, hääletus algab, hääletus lõppes vastu võetud. Papa-Nikolau raport. lõige üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolmkümmend neli, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vabandust, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. lõige nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. lõike kuuskümmend kaks nimeline hääletus, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud lõike kuuskümmend kolm kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus algab, hääletus lõppes, vastu võetud sellega on asi lõpule jõudnud ja nüüd nimeline hääletus seadusandliku resolutsiooni eelnõu üle hääletus lõppes. vastu võetud. Škidlevska raport. muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatus kolm, nimeline hääletus. hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime teist osa lõikest neli. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõike kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksateist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus algab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 ka neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kaks. kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. nelikümmend neli nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda. hääletus algab hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus lõppes. vastu võetud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 vastu võetud. lõige kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, nimetus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. lõige kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige seitsekümmend neli kolmes osas, esimene osa nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, nime, hääletus algab, hääletus lõppes. vastu võetud kolmas osa poolt, vastu erapooletud. vastu võetud lõige seitsekümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud kontrollime seda. hääletus algab, hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kaks nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksakümmend neli kahes osas on esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt F kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt G, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt S kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. raporti ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algab. vastu võetud. aitäh! järgmiseks proua Koratsa pildiraport, teenuste siseturg. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja palun, palun, raportöör. Micro. Uh, very, very briefly, thank you hästi lühidalt, proua president, tahaksin kolleegide poole pöörduda hääletage teenuste direktiivi poolt, kui te hääletate vastu, siis te hääletate töökohtade vastu, palun arvestage sellega. tean, sotsiaaldemokraadid on siin kõhklusi avaldanud, sotsiaalne dimensioon on kaetud nii teenuste direktiivi kui ka lepinguga, aitäh, proua president. Allora possiamo procedere al voto. Emendamento asume hääletama muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd äh, lõpphääletus nimeliselt. Äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd viimane raport, mille üle vaja hääletada. raportöör, palun proua president, ütleb äh, proua Kratsapilt, mul on väga kahju, et rohelised ja sotsiaaldemokraadid hääletasid selle raporti vastu, mul on sellest väga palju kahju, sellepärast et paljud töökohad lähevad just seetõttu kaduma. hästi, läheme nüüd järgmise raporti juurde, Menendestel Valle raport. ja proua Keppert, palun. Also, liebe Kollegen und kallid kolleegid, sotsiaaldemokraatidena ei saa me toetada raportit, kus sotsiaalset dimensiooni teenuste osas ei arvestata ja lükkan tagasi kõik selle, mida ütles proua Koratsapilt. hästi, viimane raport nüüd siis meil nendest on vaja muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd äh, soovite kontrollida ja palun minugi poolest, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teil oli õigus nüüd hääletame terve resolutsiooni ettepaneku üle, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suur tänu koostöö eest, katkestame täiskogu osaistungjärgu kuni poole kolmeni